the meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people could... kas kolleegid nüüd istuks palun oma kohtadele, et me saaks hääletama hakata ja see oleks äh, prospektide direktiiv ja hääletus. hääletame. kas te võiks palun oma kohtadel istuda? My microphone is on. minu mikrofon on sees. kas te kuulete mind? kõik kuulevad. minu meelest liialt palju inimesi lobiseb. Right Right. We are voting on the uh, prospectus directive uh,. nii et me räägime prospekti direktiivist, äh, kompromissist F, kas, kas ma näeks kõik, kes on poolt? Against. vastu, erapooletud. see on vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa on tagasi võetud, jätkame seega üheksakümne üheksaga, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks on tagasi võetud, jätkame üheksateistkümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolm ja sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime seda. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? mina olen asendusliige. ma ei ole kindel, kas ma pean hääletama mul on kaart, aga ma olen asendaja, kas ma pean äh, Rahvapartei poolt hääletama? Hang on. jah, palun, kas te saaksite olla veidi vait, kontrollime siin neid numbreid, vaatame, kas liiga palju inimesi on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend viis on poolt, kaheksateist vastu kas teie hääl oleks siin midagi muutnud? ma kahtlen selles, nii et see on vastu võetud. jätkame eh, saja viienda muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu? erapooletud? tundub, et peame seda ka kontrollima hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu. nii et kas ta peab hääletama või mitte? see on tagasi lükatud. pean ikkagi jätkame nüüd saja kuuesaja seitsmega, kes on poolt. vastu erapooletud, see vist on tagasi lükatud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud. sada üheksa ja sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. jätkame sada seitseteist, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kahe-. vabandust. see kõik oli hall, seetõttu jäi see mul vahele, aga jätkan nüüd kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kak-, vabandust, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli jääb ära, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmine muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K siin on suuline muudatusettepanek Rahvaparteilt, nagu on ära toodud ka siin dokumendis. raportöör vist on selle muudatusettepaneku vastu. vabandust. ma ei ole muudatusettepaneku vastu, ma lihtsalt hääletan selle vastu. jah me oleme nõus, äh, me ole, selle, ta on sellega nõus, et äh, suurim muudatusettepanek esitatakse, aga ta ei ole selle ettepaneku poolt. nii et kes on suulise muudatusettepaneku poolt? vastu? erapooletud? see vist on tagasi lükatud. aga kontrollime seda, kui te soovite. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja suuline muudatusettepanek on läbi läinud. hea küll. nüüd siis kompromiss ka koos suulise muudatusega hääletame seda eraldi lihtsalt selleks, et inimesed sellest aru saaksid. kompromiss K suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud. jah, see on vastu võetud. nüüd jätkame muudatusettepanek sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks sada viiskümmend viis, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd on et tehtud ettepanek plokina hääletamiseks neljakümnest kuni eh, kuuekümne seitsmeni. selles osas on vist kokku lepitud, nii et plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, see plokk on vastu võetud. nüüd siis kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. see vist on tagasi lükatud. aga kontrollime. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ei, see läks läbi. inimesed liiguvad siin edasi-tagasi ja see teeb asja raskeks. kompromiss A, kes on poolt? kompromiss A. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, see on tagasi võetud, nii et seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa ja seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissi Ott, kes on poolt, vastu erapooletud. tundub, et äh, sotsialistid on erapooletud sellega, et ei hääleta. aga kontrollime kompromissi Otti, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. see kõik on väga halvasti ennustatav. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, keegi ei hääleta. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist ja kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletus muudetud teksti osas, kes on poolt vastu, erapooletud. hea küll, teeme selle siis elektrooniliselt muudetud kujul tekst, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kuus vastu ja see on sihuke resolutsiooni resolutsioon äh,, hääletus, teeme ka selle, elektrooniliselt hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. aitäh, kolmkümmend kaheksa poolt, kuus vastu, üks erapooletu. Um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 Sharon needs one. Yeah, yeah I gave you two. Okay. Yeah. It's a very simple vote. So. No, you have Just vote. Block. Block vote. Right, colleagues. We, we now have... kolleegid, nüüd toimub hääletus minu raporti osas Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse määramine. ma ehk saangi nüüd anda juhtimise üle aseesimehele we have to go down the, the uh, one. No, just take block vote. Yeah, take it one. Podemos votar en bloque el texto. võime hääletada plokis teksti sellisel kujul, nagu ta on esitatud, kas hääletame elektrooniliselt, proua eesistuja, niisiis me hääletame elektrooniliselt muudetud kujul. okei. Yes, it, okay. this is alternative one for approval see on alternatiivne, mis vastuvõtmiseks esitatud. kes on vastu, erapooletud? Non, j'ai pas voté. Oh, voilà. Ok. okay. No? Okay. El voto, parágrafo, no? Parágrafo, el parágrafo dos. lõige kaks eh, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Recital eh, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduses A, A, A, A-stseeni poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ning hääletame teksti lõplikul kujul, kes on poolt. hääletame elektrooniliselt hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu, üks erapooletu, palju õnne äh, härra Konstantsile, proua Paulsile, hääletus on lõppenud. Clean. Clean. Mr. Clint. Frau Vorsitzende, ich möchte die Mitglieder des Ausschusses davon informieren. härra esimees, tahaksin komisjoni liikmeid informeerida sellest, et see komisjon kahel hääletusel põhjenduspunktides hääletas äh, nende poolt, mis on aga vastuolus sellega, mis on põhitekstis kirjas, nii et meil on raportis väga vastuoluline äh, asi sees, me ütleme põhjenduspunktis midagi, mida artiklis pole ja vastupidi, ükskord ütleme artiklis midagi, mida põhjenduspunktis pole. ma loodan, et kolmepoolsetel läbirääkimistel on meil võimalik seda parandada, lihtsalt tahtsin teile öelda, kui targad me oleme ja millised vastuolulised punktid me oleme nüüd sisse hääletanud. This, this gives you, this gives you the opposite see annab teile võimaluse mõlema poole kasuks rääkida, kui trialoog algab. proua Vorktamann Kool. Äh, siin on artikkel ja põhjenduspunkt ja artikli osas oli selge enamus, nii et äh, see peaks seetõttu olema prioriteetsem kui põhjenduspunkt. Anyway, if we could now move on kui me saaksime nüüd jätkata järgmise päevakorrapunktiga, mis on arvamuste vahetus mis puudutab äh, järelevalvepaketti. Äh, kuna muudatusettepanekute esitamise tähtaeg lükati edasi ja esitati väga palju muudatusettepanekuid, siis hetkel on tõsine oht, et äh, tõlgitud versioonid ei saa muudatusettepanekute teiseks läbivaatamiseks, mis kaheteistkümnendal aprillil peaks toimuma, valmis. seetõttu teine muudatusettepanekute läbivaatamine järelevalveasutuste paketi kohta lükatakse edasi neljapäeval, kahekümne teisel aprillile. selleks ajaks on ka erinevad tõlkeversioonid valmis ja see leiab aset Strasbourgis. me teame, et see kuupäev ei ole kõige sobivam, aga see on ainuvõimalik. ainuke muu variant oleks kolmas või neljas mai, aga siis peaksime hääletamise majanduskomisjonis edasi lükkama juunisse ja jõuaks täiskogu istungi hääletamisele enne septembrit. nii et eh, kuna me tahame üritada selle asjaga ühele poole jõuda enne suve lõppu, siis teine muudatusettepanekute läbivaatamine peab leidma aset kahekümne teisel aprillil Strasbourgis. ja selles osas on saavutatud ka kokkulepe I think what we'll do is just go through ma arvan, et seega käsitleme nüüd neid raporteid selles järjekorras, nagu nad päevakorras on, nii et esimesena äh, pangandusjärelevalve asutus ja selle kohta on raportöör asepresident Jose. suur tänu teile, proua eesistuja, ma räägin nii kiiresti, kui ma vähegi suudan, kõigepealt äh, kolm äh, lühidat märkust. tahaksin ühtlasi äh, teha kokkuvõtteid kõige selle kohta, mis meile esitatud on. ma töötasin nii kiiresti, kui ma vähegi suutsin, lootuses, et Hispaania eesistumine võtaks selle vastu. teiseks oli meil väga eh, suur probleem. nimelt eh, komisjoni ees, ettepanek tehti enne seda, kui Lissaboni lepe vastu võeti ja meie pidime selle kohaldama Lissaboni leppega. Eh, siin pidi arvesse võtma Falutsi meetodit ja, ja komitoloogia meetodit. ning kolmas märkus oleks see, et kõik raportöörid otsustasime äh, et me töötame komisjoni teksti ja mitte nõukogu kokkuleppe osas. esimene temaatiline plokk tegeleb süsteemi, süstemaatilise äh, aspektiga. ma võtan vastu kõik äh, muudatusettepanekud, mis äh, tugevdavad riigipoolsete järelevalveametite, segaametite ja komisjoni ametite koostööd ning kui me eh, käsitleme neid kõiki koos, muudame me nad efektiivsemad, nad teeb, eh, me, see on samm edasi ühtse järelevalveameti eh, suunas ja see puudutab ka ettepanekut, mille esitas kolleeg Skinner ja see puudutab ainsat asukohta ja ja kriisiolukorras tegutsemist. teine temaatiline plokk plokk puudutab ühtset Euroopa raamatut, mis eh, puudutab finantsjärelevalvet, pangandusjärelevalvet. see tähendab ka seda, et pangandusekspertidel on eelisõigus, samuti tuleb eh, korraldada mõjuhinnanguid enne seda, kui eh, aktiivset tegev-, tegevust alustada en-, ära hoida institutsionaalseid blokke, teen ettepaneku, et meie eh, parlament, eh, kui vaja, loobuks järelevalvest eh, institutsiooni omandusest ja vabandust, et me ei, te ei tegeleks mitte sellisel puhul õigusloomelise tegevuse, vaid me muutuks kontrolliorganisatsiooniks kolmas punkt on see, et selleks, et kompenseerida eh, sellele eh, pangandusjärelevalve ametile antavate pädevuse osas me nõuame ühtlasi ka seda, et meile esitatakse aruandeid ja tegevus eh, toimuks pädevuste raames. meile peab pidevalt käima aru andmas selle ameti esindaja selle kohta, mida nad on teinud, mida nad ei olnud. teine plokk on seotud tehniliste normidega ning siin on kokkulepped sõlmitud ja me oleme siin mõnedest aspektidest ka vaielnud Sanchez Presedoga. tegu on õigusaktide arenguga. me ei saa segamini ajada parlamendi ja nõukogu pädevusi, selles osas me oleme täiesti nõus. erimeelsused seisnevad selles, et selles kui, samas kui mina võtan artikli kahesaja üheksakümne aluseks, tema siis, Sanchez Presedo e, e, kasutaks ka kahte muud erinevat artiklit, kahte on tehnilise erimeelsuse, mitte, e, mitte sugugi poliitilise erimeelsusega, ma sooviksin, et meie komisjoni eksperdid ütleks, milline artikkel oleks parem, võttes arvesse Lissaboni lepet Eh, samuti võtan arvesse eh, sotsialistide muudatusettepanekuid, oleme nõus sellega, et orienteerid peaks eh, kaasama selliseid seadusakte, mis ei ole normatiivse iseloomuga. see puudutab ka näiteks selliseid asju nagu tippjuhtide tasustamist, mis ei saa olla poliitilise otsusega. probleem on selles, et mida me teeks, teeme selleks, et neil äh, otsustel oleks siduv jõud ning peab äh, mõtlema selle peale, milliseid äh, otsuseid on langetatud ning mida on tehtud selleks, et Järelevalveameti töö toimiks võimalikult efektiivselt. see puudutab ka aluskapitali kasutamist mis puudutab individuaalseid otsuseid, siis probleem on selles, mm, mm, probleem on siis selles, millised äh, ettepanekud on esitanud Briti konservatiivid. ja see puudutab iseseisvaid institutsioone, juhul kui riiklik äh, järelevalve ametnik ei öö, ähm, ei järgi soovitusi, mis äh, talle on esitatud. selleks, et seda ära hoida, oleks vaja, et et Järelevalveamet peaks saama äh, panka, panga poole pöörduda ja nõuda, et kohustusi täidaks. komisjoni nõukogu on öelnud, et äh, õiguslikku alust kõikidel puhkudel ei ole ma ei saa aru, millistel puhkudel nende meelest on äh, ja millistel nende meelest ei ole. probleemiks on eelkõige individuaalsete otsuste äh, langetamisel äh, Euroopa õiguse rikkumise kohta. igal juhul kahe artik-, artiklit kakssada viiskümmend kaheksa on võimalik kasutada sanktsioonide rakendamiseks praegusel hetkel. meie ei ole valmis selleks, et et reageerida sama kiiresti, kui finantsmaailm tegu ei ole õigusliku aluse küsimusega, tegu on poliitilise tahtmega, mis nüüd rääkides järelevalvest, nagu ma ütlesin, rääkides Briti näitest pärast Lehmani juhtumit, nagu te teate, see Lehmani langus algas seoses, see algas, langus algas Londonist. kas anname vastuvõtjariigile suuremat võimalused ja suuremad pädevused või siis üritame leida üle-euroopalise lahenduse, eh, luues järelevalvekolleegiumid. La solución europea, a mi juicio, coincide con lo que hemos dicho en el Parlamento. lahendus on seotud sellega, mida me oleme maininud Euroopa Parlamendis juba alates kahe tuhandendast aastast ning see on veel olulisem praegu kui kunagi varem ma ei hakka eh, siin ainult isiklikku arvamusi ja raportit mainima ja ma eh, tooksin, toon siin näiteks Mac Hoveni, kes on konservatiiv ja kes ütles väga selgesti, et on väga ohtlik praegusel hetkel eh, oma tegevust aeglustada. mis puudutab järelevalve kolleegiumeid, siis ma ütlesin, et see on järgmine plokk, siis selles osas me oleme enam-vähem kokku leppinud panga autori eh, peame eh, andma eh, võimaluse langetada siduvaid otsuseid. Euroopa Amet siin tuleb ära hoida see, et süsteem kokku variseks ja see peaks olema seotud ka Euroopa vastava autoriteedi eh, te eh, tegevusega. otsused eh, langetatakse, võttes aluseks olemasolevaid kriteeriumeid rahvusvahelist valuutafondi ning olulisemaid kriteeriumeid miks, miks selline amet luuakse? pangad, kes tekitavad süsteemseid riske, on iseseisvad institutsioonid kolmandaks, Kreeka küsimus see on selge näide selle kohta, et teatud pankade konspiratsioon äh, Kreeka valitsusega äh, tõi kaasa praeguse kriisiolukorra, seda ei oleks juhtunud, kui äh, ei oleks kaasatud mitte ainult Kreeka järelevalveamet, vaid ka Euroopa järelevalveamet. ning järgmine plokk puudutab päästmisfondi. me peame seda kasutama selleks, et vastastikku jälgimist läbi viia. praegusel hetkel, praeguse hetkeni on ära kasutatud olemasolevaid riske, vabandust, reserve ja eh, pangalaenusid ja mis on nüüd, kuidas on nõukoguga, nõukoguga on asjad paremad kui seni, seni oli nõukogu, olid nõukogu seisukohad väga erinevad, kuid paar päeva tagasi võttis äh, nõukogu vastu strateegia kakskümmend kakskümmend, kes äh, sama neljandas punktis ütleb, et tuleb paremini hallata finantskriisi poolt tekitatud olukorda ning see tähendab seda, tuleb otsida ka finantssektori poolset panust ning äh, viimane punkt, rahvusvahelised suhted, te olete kindlasti kõik nõus, Euroopa Liit peab rahvusvahelisel äh, foorumitel rääkima ühe häälega. kas me suudame ise väljendada ennast või me, me, meid ignoreerivad kõik? ja viimane punkt puudutab siis äh, pangalaenude võtjate kaasamist. minu meelest on asi kaldunud liialt pankade suunas, kuid samas enamus laenuvõtjad on VKE-d. nii et sellega seoses ma tahaksin et VKE-de esindajad oleks artikli kahekümne kahe eh, järgi asjast huvitatute eh, nimekirjas ja et eh, me saaks ka nende koos, kohal olles rääkida laenu kulukusest. nüüd algavad läbirääkimised ja need läbirääkimistest kavatsen ma kindlasti osaleda ja need ideed, mis siin raportis on välja toodud, on väga olulised. igatahes ma olen valmis dialoogi pidama eh, ja kuulame ära teie arvamuse. Thank you very much. suur aitäh. nüüd jätkame Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse raportööriga Sven, palun. Ja, also zunächst mal. jah, kõigepealt tahaksin öelda, et äh, meil oli väga tihe koostöö erinevate raportööridega ja ma ei hakka kordama seda, mis on ühisosa, sest see võtab ainult aega. tahaksin kõigest paar punkti välja tuua, mis muutusid minu vastutusalas, äh, mis muutus muudatusettepanekute kaudu siis esiteks äh, vabaühendused äh, huvigruppide osas me tahame neid äh, toetada, aga tahaksin viidata veel, et tegemist on väga tähtsa küsimusega, mõeldes erinevale jõuvahekorrale lobitöö puhul, nii selle raporti puhul kui ka teiste raportite puhul, tegemist on küsimusega, mis tundub mulle olevat väga tähtis kui me räägime tarbijakaitseorganisatsioonidega või väikesi investoreid esindavate organisatsioonidega ja võrdleme neid suurte ettevõtetega ja sellega, mida suured ettevõtted selles valdkonnas on teinud. Need äh, ebavõrdsed jõuvahekorrad on tegelikult küsimused, millega me peaksime tegelema, see on ka meie huvides, mõeldes seadusloomele ja me peaksime selle peale mõtlema ka tulevikus meil tuleks erinevad institutsioonid kaasata sellesse küsimusse. siis meil tuleb veel selgemalt paika panna, mis on see valdkond, millega esma peaks tegelema, ehk et siis huvigruppide õigused, auditeerimine, finantsaruanded, ülevõtmised äh,, katteta müük, derivaadid ja kõik need muud küsimused ja nende standardimine. meie jaoks on tähtis veel ja me teeme ka ettepaneku, et Euroopa tasandil ja seda siis kokkuleppes turuosalistega, oleks Euroopa tasandil register, nii nagu see on juba riiklikul tasandil olemas, et on kaasatud kõik turuosalised ja kus oleks läbipaistvalt näha, mis toimub, ehk et meil oleks Euroopa tasandi register, kuhu kantakse siis ka näiteks turuosaliste eksimused ja see, kas nad on saanud eksimuste eest trahvi. ehk et äh, turuosalistel oleks siis lihtsam näha, millised osapooled on tegelenud pettustega siis nõuti veel, et mõned tooted tuleks keelustada. pärast täna hommikust arutelu tahaksin toonitada, et meie jaoks ei ole tähtis mitte erinevate algatuste ja mudelite registreerimise nõudmine, vaid et hiljem, kui me näeme, et on teatud üksiktooteid, mis on kahjulikud või mida kuritarvitatakse et siis on võimalik äh, keelumenetlust alustada. siis Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse valdkonnas äh, arvelduskodasid tahetakse ka panna selle asutuse järelevalve alla. me soovime, et äh, kõik riiklike järelevalveasutuste õigused oleksid ka Euroopa tasandil tagatud ja me soovime, et tehnilised standardid oleksid sellised, millest peaksid kinni pidama kõik turu osapooled, selleks et vältida praktilises elus äh, standarditest möödaminekut ainult sellepärast, et mõned turuosalised seda ei soovi teha või et seda terves Euroopas pole siiski sisse viidud. siis veel mitte ainult komisjon ei peaks meie arvates otsuseid vastu võtma selles osas, millal on tegemist hädaolukorraga, vaid seda peaks tegema Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutus ja süsteemiriskide nõukogu ja peale selle hädaolukorras vastavalt lõikele kümme ei peaks mitte kasutatama ainult seadusloomes ette nähtud äh, meetmeid, nii nagu need on lõikes, artiklis üks lõikes kaks kirjas, vaid et määrus ise tooks siin juba välja selged ettepanekud. siis see asutus peaks esindama Euroopa Liitu, kui peetakse läbirääkimisi kolmandate liikmesriikidega, ehk et me peaksime olema ka kohal ja see on sarnane härra Magaio ettepanekuga siis järelevalvestandardid kolmandatele eh, riikidele peaksid olema sellised, mida saab vastu võtta delegeeritud õigusaktide kaudu. siis huvigrupid tuleks kõikide otsuste tegemisse kaasata ja nad peaksid iga aastaga kohtuma. peale selle soovime me, et muudetaks kaitseklauslit ehk siis artiklit kakskümmend kolm ja see peaks jõu-, jõustuma ja kehtima ainult siis, kui liikmesriigid oma eelarve vastutuses ot-, kui liikmesriikide pädevusi eelarve osas piiratakse otseselt ja selgelt. peale selle on meil vaja ka omavahendeid, neid tuleb kasutada ka hindamisprotsessis ja tuleb arvestada ähm, neid ka siis, kui järelevalveasutuse pädevused suurenevad ning lõpetuseks leiame meie, et komisjoni esialgne ettepanek hindamise osas, see ühine komisjon ja huvigruppide esindajad peaksid tegema ettepanekuid, hakatakse hindama ja nende hindamisraportid tuleks üldraportile eraldi veel lisada uh,. suur aitäh uh,! nüüd ma seletan, et eh, ma annan sõna kõikidele raportööridele, seejärel variraportööridele eh, ja teistele inimestele. see, sest tegemist on paketiga, siis ei võta inimesed mitu korda sõna. nüüd jätkab raportöör Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionite Järelevalveasutuse kohta härra Peters, Petrus Kinder. aitäh, eh, proua esimees ja teen mõned kommentaarid. esimene asi, mida ma tahan mainida küsimus on ambitsioonis ja äh, parlament võiks leida mingi positsiooni, kust vähemalt kuidagi läbi rääkida nõukoguga. meil peab olema võimalus, äh, et kui nõukogu äh, räägib teiega, siis teil, teil on ka midagi neilt tagasi nõuda. ja ma olen küll teadlik, et meie kolleegid on saavutanud äh, kokkuleppe mitmete asjade kohta, siis äh, ja ma võiksin, lähen nüüd tagasi varasema diskussiooni juurde, mis meil varem selle kohta oli, et kuivõrd oluline on see, et see raport oleks valmis äh, suveks, selleks et meil saaks äh, esimeseks jaanuariks midagigi juba paika äh,. see äh, see tuleb välja mitmetest muudatusettepanekutest. ka minu eesmärgiks on olnud ambitsiooni ja reaalsus kokku viia ja luua selline tasa, tasakaalukas platvorm, kust saab edasi minna. ja me peame äh, asjadega valmis saama selleks, et äh, asjad saaksid alustada esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist integreeritud protsess, äh, kus oleks ühtne ülevaate ja ma ei tea, kas me selleni jõuame, me peame saama üle nendest õiguslikest küsimustest, eh, mis meil tihtipeale tee peal ees on. mul on paar mõtet selle kohta, kuidas need asjad kokku tuua omavahel ja luua midagi sellist, eh, millega, mille osas me saaksime nõukoguga läbi rääkida. esiteks eh, rida muudatusettepanekuid, mille mina olen esitanud selleks, et tõstatada diskussiooni taset. esimehe peaks valima Euroopa Parlament nimekirjast, mille nõukogu on esitanud, mitte järelevalvenõukogu on esitanud, mitte aga komisjon. teiseks äh, peaks olema kvalifitseeritud enamuse hääletus, äh, mitte ainult tehnilised standardid, et äh, tugevdada tugev suhet seadusandjatega, selline asi on siiamaani puudunud ja diskussioonid lõpevad sellega, et inimesed üritavad lihtsalt teineteist maha hääletada, samas peaksime siiski leidma võimalikult suurt üh-, üksmeelt ja ühehäälsust, et eh, eda-, edu saavutada. Eh, arvestades, et eh, vabaühendused on selle asjaga seotud, siis peaks olema võimalikud ka vähemuse aruanded erinevate osapoolte esindajate poolt. viiendaks küsimuses, kus võib-olla erimeelsus tahaksin pakkuda kompromissi, olen selle äh, allkirjastanud ka oma kolleegi härra Sanchez Presedaga ja see võimaldab meil mõelda kaugemale ka esimesest jaanuarist seda, kuidas me võiksime seda rohkem edasi arendada integreeritud lähenemisega. et siin oleks klausel, mis võimaldaks asju kolme aasta jooksul üle vaadata äh, ja äh, võib-olla teha ettepanekut seda integratsiooni kokku tuua ja ehk mõelda sellele, kuidas luua ühtne Euroopa järelevaate, seda tuleb niimoodi teha, seda ei saa teha üleöö, seda peab tegema evolutsiooniliselt ja see muudatusettepanek võimaldab nii ambitsiooni, visiooni, suunda kui ka seda realiteeti, millega me kõik võiksime enam-vähem rahul olla ja ma loodan, et inimesed on minuga nõus, et selline asi peaks siin olema. ma ei ole päris kindel ka kui palju pensionitööstuses on seda raha, aga see on umbes viiskümmend viis triljonit eurot kindlustustööstuses üksinda ja seetõttu peame mõtlema, kuhu me saaksime minna resolutsioonifondiga kindlustustööstuses. inimesed ei pruugi minuga nõustuda, aga mina pean lähtuma nendest faktidest, mis minu ees on. Need väiksemad muudatused äh, kui tehakse otsuseid eraldi institutsioonide vastu ja ühenduse reeglite eh, mittekonsistentse järgimise kohta. Eh, nii et otsused oleksid üksteisega ühel joonel. Euroopa peaks ka jätkuvalt panustama rahvusvaheliste üksuste töösse eh, tunnust, vastastikuse tunnustamise mõttes on see väga oluline, nad peavad mängima äärmiselt olulist rolli äh, globaalsel tasemel finantsregulatsioonide mõjutamisel, seetõttu niimoodi me äh, tee-, saavutame need otsused ja on oluline, et juba praegu alustatakse äh, sellist, sellise võrdsuse saavutamisega ja seetõttu peaksid need institutsioonid siin mängisima, mängima olulist rolli. komisjon peaks seopsi kaasama ka Euroopa loomisse ma kahtlen selles, kas nad on piisavalt kaasatud siia. Äh, igatahes tahaksin, et nad oleksid rohkem kaasatud. Äh, need muudatusettepanekud on kaasatud ka Ebale ja Esmale ja äh, see, nendega on tegelenud ühtse konsultatiivkomisjoni kaudu, ma ei taha sellest nüüd rohkem rääkida, sest et ma arvan, et siin on meil olemas konsensus äh, sellises valdkonnas me oleme juba saavutanud teatud ühised alused, kust me saame edasi minna ja äh, seega me liigume integreeritud lähenemise suunas järelevalve koha pealt, ilma et me peaksime üleöö äh, looma järelevalveasutuse, mis oleks liiga ambitsioonikas minu arvates. lõpetan siin. suur aitäh! nüüd äh, jätkame finantssüsteemi makrotasandi usaldustavuse järelevalve Euroopa süsteemsete riskide nõukogu asutamise küsimusega. meie senised diskussioonid praegusel hetkel pole selles tekstis suuremaid vastuolusid, seal on teatud ähm, punkte, mida oleks see või teine üritanud pisut paremasse kohta viia, kuid jään üsnagi äh, mõne punkti juurde. Rosier raportis tehti selline valik, mille komisjon on võtnud kasutusele, mis puudutab siis mikrojärelevalve Euroopa Keskpanga alla panna, andes samas suure rolli ka riiklikele rahvuslikele keskpankadele. see puudutab ka viimase tasandi laenu andmist ja see puudutab sektorit, mis puudutab panku nii et äh, nüansid. on ähm, selgemalt komisjoni töös välja tulnud ning äh, äh, mõju vähendamist oleks sellisel juhul mõistlik taodelda. ühest küljest oleks vaja saavutada suuremat avatust, sest kriis on tekitanud teatud kahtlusi seoses järelevalveametite ja pankade osas e, üldiselt, samas me peaksime olema siiski üsnagi mõistlikud, eriti e, kaasfinantseerimise osas e, ärgem unustagem, et pangaüksustel on samuti vaja iseseisvust. mina ei sooviks minna nii kaugele, et me paneks ametisse institutsioonide poolt äh, kas finants või tööstussektorisse omapoolseid esindajaid. samas ma arvan siiski, et meil on vaja nõuda suuremat avatust nende institutsioonide üksuste poolt. teine küsimus puudutab avatust. kas me soovime luua konsultatiivkomisjoni äh, mis eh, haldaks eh, kahekümne seitsme keskpanga eksperdi, eksperte või, eh, või siis me pöörduks akadeemilise maailma poole ekspertiisi saamiseks. mina kuulsin seda, mida ütles härra Strauss-Kahn möödunud nädalal, mina oleksin pigem sellegi poolt, selle poolt, et me või, oleks valmis kompromissiks mina oleksin, olin üsnagi rabatud sellest, et need kaks eksperti, kellest ma rääkisin, kutsusid meid üles eh, teadvustama Euroopa globaalset rolli uue eh, järelevalvesüsteemi loomisel. kolmas küsimus. kas me võtame eh, vastu otsuse järelevalve arengu kohta Euroopas eh, või, või lähtume sellest, mis olemas on. härra Rosier ütles, et tema eh, lähtub sellest, mis praegusel hetkel olemas on makro, keskpanga makroökonoomilistest otsustest, eh, kuid või samas mina isiklikult arvan, et kui me seda teeme, siis me jätame tegelikult otsuste langetamise tulevikku kui meil on kolm erinevat organit, kes asuvad kolmes erinevas linnas, siis äh, võib see tähendada seda, et kolme aasta pärast ülevaate hetkel me leiame, et need kolme ametit peaksid koos tööd tegema. praegusel hetkel äh, ei ole valikud eriti laiapõhjalised. näiteks täna hommikul ütles Ähm, keskpanga võimalik asepresident, et tema oleks valmis nii-öelda kahepõhise äh, jälgimissüsteemi sisseviimiseks. see ei ole mitte ähm, see ähm, pakkumine, mis ekspertides äh, põhiliselt levinud on. igatahes me äh, oleme ohus, et me võtame vastu otsuse, mis meie tegevust tulevikus takistab, igatahes ma takistan tak,, tänan kolleegi ettepanekute eest. Eh, keskpank on Frankfurdis, kui me soovime, et mikro- ja makrosüsteemid teeks head koostööd, siis minu meelest oleks normaalne see, et eh, me valiks efektiivsust, see on kodanike jaoks oluline, mitte lihtsalt eh, ühe või teise linna prestiiži võrreldes teistega. ning viimane punkt seoses raportööridega, mis, kes on mikrojärelevalve eest vastutavad, siis oluline küsimus on meenutada endale, et komisjoni tekste Euroopa eh, süsteemsete riskide eh, ameti eh, kohta näeb ette klassi, riskide klassifitseerimist. eriti puudutab see kõige suuremaid riske. peame ar-, lootma seda, et otsuse langetakse käsikäes teiste kompetentsete ametitega ja ei tegele ainult sanktsioonide määramisega ma olen valmis tegema koostööd variraportööridega ja olen valmis mõttevahetuseks, kuid ma arvan, et see, mis praegusel hetkel toimub, spekuleerimine euro, euro vastu, see, mis võib toimuda homme, mõningad need mured, mis äh, siin äh, välja toodi teiste riikide vastupidavuse kohta peaks, me tähendame seda, et me üritame paika panna võimalikult efektiivse süsteemi, kellelgi ei ole olemas täielikku tõde, et eriarvamused on Ameerika Ühendriikides, Saksamaal ja Suurbritannias, kuid igatahes selge on see, et meil peaks tegema kõik enda poolt, et sellist kriisi enam ei tekiks või et vähemalt selle tagajärjed oleks võimalikult leebed maksumaksja ja töötajate jaoks, VKI-de jaoks samuti, kes praegusel hetkel kõige rohkem kannatavad, aitäh! um,. Thank you very much uh,. Now move on. aitäh. nüüd jätkame nende konkreetsete ülesannetega Euroopa Keskpangale, mis puudutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevust. ja järgmiseks äh, peaks sõna saama härra Tramossa, kes on varireportöör ka mitmele muule asjale. tänan, ma luban, ma räägin ainult kaks minutit. minu raport on väga lühike ja eh, see puudutab eh, siis eh, nõukogu otsust anda spetsiifilised pädevused Euroopa Keskpangaga seoses süsteemse riskiameti loomisega. et raportis tehakse ettepanek võimalikult tihedate sidemete loomiseks Euroopa Keskpanga ja Euroopa süsteemsete riskide nõukogu vahel. sooviksin tänada mõningaid kolleege, kes on mulle andnud lugeda eh, majandusalast kirjandust eh, ja aitasid mul välja eh, töötada, millise sideme on finantsstabiilsuse ja hinnastabiilsuse vahel. nagu te teate, keskpanga ülesanne on tegeleda hinnastabiilsusega, samas kui süsteemsete riskide nõukogu eesmärk on finantsstabiilsusega tegeleda. ma ei kavatse teid selle eh, teemaga pikemalt tüüdata, kuid minu meelest senikaua, kuni ei ole olemas eh, selline eh, Euroopa keskvalitsust, leian ma, et Euroopa Keskpank on ainukene iseseisev üksus praegusel ajahetkel, millel on <laughs> moraalne ja materiaalne pädevus mängida olusid rolli, olulist rolli tulevases Euroopa järelevalvetöö tegemisel, see on minu isiklik arvamus, ma eh, tänan eh, koostööd teiste kolleegidega, kes eh, on mulle selle pädevusproblemaatika selgeks teinud, ma näen igatahes seda, et Euroopa Keskpangal peaks olema, millel on väga olulised Äh, oluline roll mängida selles äh, otsuse langetamise protsessis äh, moraalselt ja materiaalselt. teen ettepaneku ühtlasi, et Euroopa süsteemsete riskide nõukogu tuleks Euroopa Parlamendi ette igal poolaastal ja tegeleks ja esitaks meile omapoolse aruande finantsjärelevalve, finantskontrolli kohta Euroopa Liidus. ma saan täielikult aru sellest, et meil on praegusel hetkel väga oluline roll mängida. minu isikliku arvamuse järgi ja, ja magan eh, Dominik Strauss-Kahni poolt välja öeldud arvamusi selles samas komisjonis mm,. finantsjärelevalve on mäk-, maks-, märkimisväärselt olulisem kui finantsreguleerimine. ei ole minu meelest eh, vaja parimat finantsreguleerimist, kui eh, finantsjärelevalve pole efektiivne. sellega seoses on minu põhiline mure seotud sellega, et näiteks täna hommikul härra Konstantio meenutas meile, et äh, Lissaboni leppe statuudid ei äh, anna Euroopa Keskpangale mitte mingisugust järelevalveõigust ja äh, sellega seoses peame me tegema kõik selleks, et järelevalve edasi toimiks, sest meil ei ole, tule selleks enam teist võimalust. kui viie või kümne aasta pärast tabab meid samasugune finantskriiv nagu praegu, pole valitsustel enam äh, varu, mille abil edasi tegutseda, teist võimalust enam ei anta. ning äh, ei ole võimalik enam sellise kriisi tagajärgi kuidagi leevendada. suur tänu teile! suur aitäh ja nüüd jätkame Euroopa järelevalveasutuste pädevustega ja muudatustega tervele reale direktiividele ehk see, mida teatakse Omnibus ühe all ja raportöör Antolin. presidenta. suur tänu teile. mina eh, ol, olen ka variraportöör. ühine direktiiv selle eesmärgiks on üheteistkümnes valdkondlik, tõdub üheteistkümnenda valdkondliku direktiiviga, mis on seotud pangandusfaktoriga ning samuti ka väärtpaberiturgudega. põhiline idee on kaasata eh, kõik erinevad eh, ametiasutused, üksused, kes eh, sellise kontrolliga tegelevad ja eh, samuti tegema sellega, kuidas küsimused tuleb eh, eh, tegeleda ja samuti tegeleb see tehniliste standarditega. tehniliste standardite puhul on loomulikult vaja kaasajastada väga tõsiselt, sest nagu ütles härra Maragaio, on täiesti selge, et ettepanekud, see koostati enne seda, kui Lissaboni lepe jõustus. Lissaboni lepe on eh, kaks erinevat valdkonda välja töötanud eh, selle jaoks. eelnevalt oli olemas ainult üks kategooria. seni oli kasutada ainult eh, komitoloogia meetodit, nüüd aga on ka teised meetodid kasutusel sellega seoses on see kõik seotud praeguste, praeguse tegevusega. oli selliseid komitoloogia meetodeid, mis tegelesid põhimõtteliselt rakendusküsimusi, reguleerimisküsimusi ja konsulteerimisküsimusi. kuidas see süsteem hakkab toimima, võttes arvesse uusi pädevusi, eh, on vaja põhiliselt pöörata tähelepanu onnimusdirektiivile langetatud otsused põhjavad, põhinevad äh, tasandil kolm ja tasandil kaks. tasand äh, kolm oli väga fragmenteeritud erinevate äh, riigi, riigi kohalike riikide finantsjärelevalve võrgustiku ajal. meie sooviksime teada äh, milline mõju on tehnilistel standarditel ka teisel tasandil. ning see on ka küsimus, mille me üritasime lahendada. ning ma hea meelega viiks selle vastavusse ka olemasolevate krite-, direktiividega. on esitatud sada muudatusettepanekut tundub, et suuri vasturääkivusi ei ole. selge on loomulikult see, et kompromissidele on võimalik jõuda. aluseks eh, peab eh, ole-, võtma kriteeriumid, mis võivad osutuda kasulikuks tulevikus. Need kriteeriumid, mis eh, on praeguseks paika pandud tehniliste standardite jaoks, on järgmised. Tehn-, tehnilised küsimused me oleme avastanud direktiivide puhul, et on kaks võimalikku tüüpi õigusloomelist arengut ning neid tuleks eritada, peaks välja eh, eh, töötama uued tasandid kaks ja kolm, sest eh, me ei tohiks kõiki tõsta kategooriasse kaks. tihtipeale tõstetakse tähtsamale kohale äh, teemad, mis ei vajaks nii põhjalikku tähelepanu parlamendi poolt. ja mõned peaks äh, tasandilt kaks tõstetama tasandile kolm. tegu on standarditega. peaksime otsustama ka sellega, seda, et millised on äh, delegeeritud, delegeeritud ettepanekud. ja me peaks koostama ka ühtse normatiivi raamatu ning see peaks olema kolm olulist telgeis. kõigepealt eh, detailselt välja töötama definitsioonid, et need oleks samad eh, kogu Euroopas. teiseks, välja eh, töötada ühtsed raporteerimismeetodid nii et informatsioon, mis jõuaks ametiteni ja valitsusasutusteni, oleks sama et oleks võimalik järelevalvetööd teha ühtselt ning kolmandaks peaks see raamat sisaldama selliseid normatiive, mis eh, erinevad autoriteedid, mis erinevad eh, ametitel võimaldaks koostööd teha. ning eh, seda aluseks võttes peakski koostatama selline, selline dokument, me peame täiendama äh, olulisemaid detaile. kui me jätaksime kolmandale tasandile ülejäänud küsimused. selge on see, et olemasolevad menetlused, mis peavad sellised, aluseks võtma sellised tehnilised standardid, siis äh, selge on see, et see oleks osa ühest küljest reguleerimistööst ning äh, teiseks tegeletakse ainult siis äh, järelevalvega ja selle tulemus oleks teist, tei-, teisene. ning äh, see oleks kooskõlas reguleerimismeetoditega, mis äh, praegusel hetkel olemas on. samuti soovime kaasata mõningad sellised kriteeriumid, mis meie komisjonis on kõne all olnud, sellega seoses kirjutasime alla ähm, ettepanekule äh, et eh, osa olemasolevatest seadustest, mis eh, puudutab varajast sekkumist esimesest hetkest peale, oleks eh, seotud ka delegeeritud tegevusega. nii et sellega seoses ma usun, et see, mis puudutab omnibus direktiivi siis eh, ei tohiks olla selles osas väga raske eh, kokkuleppele jõuda. võtame arvesse ka eh, juriidi, ka juurikomisjoni poolseid ettepanekuid. võtame, üritame leida adekvaatse lahenduse kõigile võimalikele probleemidele, võtame arvesse õiguskomisjoni arvamust ja üritame leida ka meie põhiraport, raportitele eh, piisava suure arvu toetajaid. suur aitäh! nüüd eh, kõnelejate nimekiri ja esimesena nimekirjas nüüd on tagasi Vicky Ford. ja parlamendis eh, kahe erineva koosoleku vahel joostes saab heasse vormi Äh, veidi keeruline on kommenteerida muidugi muudatusettepanekuid, mida ma veel näinud ei ole, aga äh, tundub, et neid on sama palju kui äh, FM-i jaoks. tuhat kakssada viis, tuhat viissada kakskümmend seitse, nii et Jean-Paul siiski veel juhib on, see on väga oluline ja siin on ka see põhjus. on nii palju konsensusseisukohti selle kohta, kuidas järelevalveasutused peavad koos töötama, kuidas vaja ühtset reeglistikku, see on äärmiselt oluline ja nende küsimuste koha pealt on ka päris suur konsensus. olen alati öelnud, et niivõrd oluline on see, et kui see aset leiab, siis see peab aset leidma esimesel lugemisel nii kiiresti kui võimalik, sest et muidu on oht, et see hoog kaob ära. palju nendest muudatusettepanekutest, mille mina olen esitanud, mille konservatiivid on esitanud, on mõeldud selleks, et me jõuaksime nõukogu positsioonile lähemale, et sellega saaks juba algust tehtud. ja see ongi see erinevus meie vahel, kes me arvame, peame seda evolutsiooniliseks protsessiks. mulle väga meeldis see, mis pakuti välja selle kohta, et peaks ülevaate klausli panema sisse paari aasta pärast. me ei ole äh, lihtsalt võtnud nõukogu teksti ja uuesti esitanud kõiki neid muudatusettepanekuid, mis neil olid. osa sellest tekstist on äh, evolutsioonilisem, kui isegi see oli. on paar kohta kus ma sain kokku reguleerijaga ja küsisin, kas see konkreetne raportööri ettepanek annaks teile rohkem pädevust või vähem pädevust äh, pangaga rääkides parema või halvema positsiooni. mõnedes kohtades on raport olnud, et informatsiooni peab automaatselt avalikustama. ja see, mida järelvaatajad eh, tegelikult ütlesid, oli see, et eh, neil oleks parem positsioon, kui neil oleks eh, piits, millega öelda, et mul on õigus teid sundida seda avalikustama ja kui te ei muuda oma käitumist, siis see kohustus teile ka tuleb ja nad arvasid, et see, nende positsioon on sellisel juhul parem, kui see ava-, nõue asju avalikustada, sest et seega ta on tahtnud seda õigust, aga mitte kohustust. ma loodan, et te kuulate seda ja kuulate ka seda, mida äh, reguleerijad, kes üritavad paremast reguleerimissüsteemi luua, ütlevad, nii et on sellised muudatusettepanekud, kus on öeldud, et äh, selle asemel, et automaatne avalikustamine on, on neil lihtsalt õigus äh, sundida asju avalikustama, see on veidi komplitseeritud, aga see on ka põhjus, miks me seda teinud oleme kuulame ära ja ootame ära, millised on ülejäänud muudatusettepanekud, palju sellest tehti selleks, et asjadega nõukogule lähemale jõuda ja osad asjad on sisse toonud selle põhjal, mis reguleerijad ise ütlesid. Thank you uh,, next. aitäh, Gunnar Höökmark järgmisena. Thank you very much um,. Um... suur aitäh! Äh, ma tõesti ei kadesta raportööre Äh, kui nüüd mõelda kõiki neid, nende eri, kõigi nende erinevate muudatusettepanekute peale. tahaksin keskenduda kahele asjale, esiteks meie kogemus äh, nüüd kriisist on see, et tegelikult on meil vaja rohkem läbipaistvust ja paremat järelevalvet äh, piiriüleselt. see, oluline on seda ka meeles pidada ja fookuses hoida, sest et kui me räägime siin sellest, et mingeid tooteid keelata või teisi asju, siis peaksime tegelikult lähtuma, minema teistpidi. olulisem oleks äh, äh, kindlustada, et meil oleks reeglid ja järelevalve ja läbipaistvus oleks, äh, läheks üle piiride ja kui meil see on olemas, siis suudaksime me vältida väga paljudesid nendest probleemidest, mis meie ees praegu on. teiseks, oluline on ka see, et me saaksime kindlasti asjad paika panna. see tähendab, et me oleme pragmaatilised, aga me peame siiski ka uurima, millised struktuurid on võimalikud. minu arvates on oluline, et äh, saada paika need järelevalveasutused või see jälle järelevalveasutuse, aga oluline on siiski, et me saaksime äh, loota sellele, kuidas äh, rahvus, rahvuslikud asutused tegutsevad. ja see taastusfond Euroopa tasandil depositide fond, ma arvan, et see oleks tohutult suur samm ja selle koha pealt oleksin ma kahtleval seisukohal, sest ma pole päris kindel, kas seda on tegelikult võimalik ka reaalsuseks teha. ja veel üks moodus, kuidas kindlustada, et me saavutame samad eesmärgid, on öelda, et äh, Euroopa Ametil, asu-, järelevalveasutusel on kohustus kindlustada, et riiklikul tasandil on olemas rahastus äh, tagada kõik need kohustused, mille pangad on võtnud, kas siis riigi eh, või regionaalsel tasandil, eh, sellise asjaga oleks näiteks saanud toime tulla Islandi probleemiga, kus eh, olid puudujäägid regulatsiooni järelevalves. suur aitäh! aitäh! järgmiseks härra Portas, palun Eh, são algumas eh, observações muito breves, eh, são até... mõningad väga lühikesed tähelepanelikud, panekud. ei, tegelikult tahaksin mul paari kahtlust väljendada. Porque me parece bem... Eh... alustan kõigepealt sellest, mida ütles härra Margaio. sest minu meelest see kolmetasandiline lähenemine on väga hea ja et oleks olemas ka riikidel oma järelevalvesüsteemid. kuid ma hakkan kõhklema siis, kui räägitakse Euroopa taastumisfondist. ma olen mõttega nõus, kuid nii palju, kui mina olen asjast aru saanud, rakendub see ainult pangainstitutsioonidele, mis äh, näe-, mis üritavad ennetada süsteemseid riske Euroopas. see peaks eh, ka eh, kesktasandil eh, tegutsema. näiteks Portugali puhul meie pangapettuste puhul oli tegu pangaga, millel oli ainult kaks protsenti meie, meie pangandusturust Portugali rahandusminister ütles alguses, et tegu oli pangaga, mis ei tekitanud süsteemseid riske. tegelikult on asi nii, et see pank riigistati. toda, ikka ei ole asjaga ühele poole saadud. nii et küsimus oleks siis see, et millised pangad läheks selle äh, kriisilahendusameti abi alla. teine küsimus puudutab kvantiteeti, kui kasu, keskendutakse ainult suurtele pankadele ja finantseeritakse nende suurte pankade tulemuslikkust, tulemuslikkuse järgi, siis äh, tegelikult millest juttu on, kui me räägime sellisest pangast kas palume, et äh, komisjon seda küsimust arutaks? ning lõpetuseks ma ei taha väga pikalt rääkida, sooviksin ainult veel ühte aspekti esile tõsta. see äh, puudutab proua Kulaari poolt öeldut. tema raportis mina olen võimalikult suure ühtsuse poolt Euroopa Keskpanga ja Jälgimisameti koostöö poolt. kõik, mis puudutab Järelevalveameti kõrgemat nõukogu, ma arvan, et on otsene seos makro- ja mikrojärelevalve koostöö e-, efektiivsuse vahel. mul on mõningad kahtlused selles osas, kas struktuur ei ole lõpuks liialt, eh, liialt eh, suur ja liialt jäik. aitäh! Right, just so people know where we are. lihtsalt, et inimesed oleks ülevaade, kus me oleme, loen ette kõnelejate nimekirjad. Mr Kozlik, Mrs Jury uh,, Mr Sanchez Presedo wants to come back in again on other things and then Mr Pitella so, and then we'll be back to rapporteurs that want to come back. ja siis seejärel anname sõnad raportööridele, kes tahavad uuesti sõna saada, nii et ja paneme paika ka uue nimekirja. proua Võrtmann-Koll, palun. Äh, voorzitter, ik wil eigenlijk starten met twee jah, suur tänu, proua esimees. ma tahtsin teha paar üldist märkust. esiteks äh, kolleeg Garcia Marcello raport ja pankade järelevalve. nii nagu eelmine kord tahan ka nüüd kutsuda üles, et me peaksime kinni oma kõrgetest eesmärkidest. kolleeg Skinner ja ka teised teavad väga hästi, et ainult niimoodi on meil võimalik nõukogus asju liigutada. on väga tähtis, et me näitaksime, et oleme julgemad kui nõukogu. olen nõus eelkõnelejatega, jah, tõesti, on väga tähtis, et Euroopa Järelevalveametite ja keskse järelevalve puhul oleks meil ka keskne kulude jagamise süsteem, mis oleks tasakaalus. me ei saa olla nõus sellega, et meil on järelevalvesüsteem, mis tuleb aktiveerida, aga samal ajal tuleb meil kõigepealt minna liikmesriikide ukse taha raha kerjama see kohe kindlasti kärbiks uue ametiasutuse autoriteeti. nii et ärge siis unustage ära ka seda kulude jagamist ja koormuse jagamist. seda pole võimalik enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat teha, aga ma arvan, et selle direktiivi raames on meil võimalik nõukogu nii kaugele liigutada, et nad hakkavad esimese samme tegema. minu teine märkus on üldine ülesanded. finantsjärelevalve kõrval tuleks äh, väärtpaberituru järelevalveasutusel tegeleda veel kümne erineva asjaga. jah, aga see tähendab seda, et tema pädevusi laiendatakse. et Äh, siin tema valve alla tulevad pädevused, mis puudutavad keskpanka ja kesk, Euroopa Keskpanka ja, ja eurosüsteemi riike. kas ei oleks mitte parem, kui me jätaksime need ülesanded siiski Keskpanga, Euroopa Keskpanga kätte? ja nüüd äh, kolleeg Kiigoldi raport, kus ma olen ka variraportöör. ma arvan, et me peaksime, et me oleme ühel nõul äh, hädaolukorra osas, et mida siis tuleks teha? kui me räägime liikumisklauslite piiramisest ja nii edasi, mulle tundub, et me oleme selles osas ühel nõul. aga siiski on paar asja, mida tahaksin välja tuua. Te ütlesite, et meil oleks teatud tooteid hõlmav eh, pakett, lahendus mina aga olen skeptiline selle lahenduse osas. ma olen skeptiline, sest ma ei tea, kuidas seda paketti kasutada, milline oleks selle paketi ulatus ja kas see ei viiks olukorda tasakaalust välja. nii et võib-olla oleks parem lahendus see, kui me otsiksime sellise järelevalvemeetodi, mis saaks tõesti ka kriitiliselt hinnata neid tooteid ja siis veel üks asi. Euroopa järelevalveasutustele tuleks anda võimalus äh, esitada, äh, pöörduda Euroopa Kohtu poole. see on ettepanek, aga ma pole päris kindel, kas seda on võimalik ka teostada. suur tänu ja proua Lilling. Euh, euh, euh, suur tänu teile mina olen Vaari raportöör süsteemsete riskide nõukogu osas ning ma sooviksin teha ühe põhimõttelise märkuse. ma ei hakka erinevaid muudatusettepanekuid siin läbi aruda, proua Uller, ta vist ei ole enam siin, ta nägi kõvasti vaeva, mõningad tema initsiatiivist on minu jaoks aktsepteeritavad. ma, mulle on rahul ka sellega, kuidas ta selle äh, värske pilguga, millega ta selle küsimust äh, arutas, kuid nõukogu teeb väga vähe jõupingutusi ja parlament on see, kes peab meie äh, jõupingutustega tegelema. proua Kular soovib kindlasti minna esinduslaiendamise juurde äh, süsteemsete, süsteemsete riskide nõukogu juures ma ei ole põhimõtteliselt selle vastu, kui kõik ütleb, et me oleme samal arvamusel, siis äh, ei jõua ju omadega kuskile. avatuse küsimus on samuti väga moes praegu. ma ütleksin siiski seda, et me peaksime jääma mõõdukaks. Euroopa Keskpank ei tohi enda kätte saada hegemooniat. ta peab samas siiski mingisuguse kontrolli eh, su-, suuremal määral enda kätte jätma, sest see on ainukene Euroopa institutsioon selles eh, valdkonnas ning ta on tõestanud, et ta teeb tõsist tööd. Euroopa Parlament soovib ambitsioonikamat projekti kui see, mille komisjon välja pakkus ning see ambitsioon peaks tähendama mitte, peaks tähendama seda, et Euroopa Liidu poolt tuleb rohkem teha ja liikmesriikide poolt vähem. ei tohiks tekitada keskpangale rivaali. kui Euroopa Keskpank kaotab kontrollivõimaluse, siis tekib tohutu rivaliteet erinevate institutsioonide vahel. see oleks äh, ohtlik ja väga kahjulik, sest äh, Euroopa järelevalve on niikuinii juba lõhestatud. ja ma tuleks nüüd veel kolmanda mõtte juurde ja Rosie raporti juures kõik on nõus äh, sellega, kõik, see on seotud ju vägagi subtiilse tasakaaluga, kui Eh, tekib, tekib täielik emantsipatsioon, siis tuleb kogu, eh, kogu süsteem üle vaadata. mikrojärelevalve jääb ikkagi liikmesriikide kätte, makrojärelevalve peab aga eh, jääma sellistel tingimustel Euroopa asjaks. see on kõige olulisem ning kui me seda hakkame lahti harutama, siis ta paneb kogu selle tegevuse küsimärgi alla, mina olen mõõduka avatuse poolt, kuid mitte selliste avatuse poolt, nagu soovivad seda rohelised ja sotsialistid. minu poolt muudatusettepanekud lähtuvadki sellest printsiibist, ma ei ole väga kangekaelne, keegi ei saaks mulle seda ette heita kuid ma loodan siiski, et proua Goulart võtab meie fraktsiooni arvamusi arvesse ja lubage öelda veel proua eh, eesistujaga paar sõna härra Margali raporti kohta. Eh, nimelt otsuse langetamisprotsess on minu jaoks väga oluline ning ma eh, raputaks skin-, mina oleks Skinneri raporti poolt härra Garcia Margal soovib äh, kvalifitseeritud häälte enamuse poolt, see soosiks eelkõige suuri liikmesriike ja jäetaks kõrvale väiksemad riigid, keda on siiski kaks kolmandikku Euroopa Liidus. kõik äh, mina oleksin eelistanud üks liikmesriik, üks hääl süsteemi. ma saan aru, et on vaja home äh, ja host vahel tasakaalu, sellega seoses ma soo-, toetan pigem komisjoni kompromissi, mille Skinner ka ja Kiigalt üle võtsid. ma ei saa kahjuks, härra Karmel, teie äh, muudatusettepaneku sada kolmkümmend toetada. härra Koslik, palun. No, ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mnohých veciach súhlasím veľmi... Aitäh, proesimees. ma paljuski jagan proua Lüllingu seisukohti nõukogu ja parlament peavad eh, tegelema seadusloomega finantsjärelevalve küsimustes. nõukogus oli äärmiselt keerukas saavutada kokkulepet. igasugused äh, parlamendipoolsed muudatusettepanekud äh, seavad äh, nõukogus saavutatud tasakaalu ohtu ja seetõttu võib osutuda äärmiselt keerukaks liikmesriikide esindajate vahel kokkulepet saavutada ma olen seda küsimust konsulteerinud äh, Slovakkia Rahvuspanga, Pangasassotsiatsiooni ja Rahandusministeeriumiga. rahandusministeerium ja Rahvuspank, Keskpank arvavad enam-vähem ühtemoodi ja ma arvan, et nemad äh, üldiselt, nende arvamus üldiselt peegeldab väiksemate riikide seisukohti selle seadusandluse fundamentaalsete aspekti koha pealt. ja Äh, võimalike muudatuste koha pealt sellesse seadusandlusesse. ma saan küll aru paljudest muudatusettepanekutest, mis äh, parlamendis esile toodud on, aga me peame jääma realistlikuks. liikmesriikides leiavad need vastuseisu, ma ei hakka seda detailsemalt käsitlema, aga liikmesriigid äh, saavad seda nägema õigustamatu sekkumisega nende asjadesse ja ka eesmärgi suhtes ebaproportsionaalsena. finantsturgude järelevalve ei ole minu arvates mingi ambitsiooni küsimus. aga minu arust me peaksime siiski eh, ambitsiooni siduma reaalsusega ja õigused eh, kohustustega ma olen täheldanud äh, reservatsioone Slovakkia institutsioonide poolt. ja liikmesriigid kindlasti tahavad, et äh, riiklikud asutused säilitaksid järelevalvepädevuse institutsioonide üle. Nad ei taha äh, selliseid negatiivseid rahandus tagajärgi rahvuslikel turgudel, kui pädevused lähevad üle Euroopa tasandile. detsembri ECOFIN jõudis kokkuleppele Äh, raamistiku osas tüliküsimuste lahendamiseks järelevalveüksuste vahel. nimetaksin seal, siin veel mõnda punkti. ESO peaks äh, tegema otsuseid lihthäälte enamuse alusel. üks liige, üks hääl, seal ei peaks olema kvalifitseeritud enamust see on liikmesriikide seisukoht ja selle juurde nad ka jäävad. ja siin on väga tõenäoline konflikt parlamendi ja nõukogu vahel. siin on terve rida sarnaseid juhtumeid üritan need omavahel kokku panna ja saadan nad vastavatele raportööridele. toimub infovahetus liikmesriikide ja parlamendi vahel ja nagu ma olen hästi aru saanud, siis enamik väikseid liikmesriike ja mõned suured liikmesriigid on äh, on Äh, üsna sarnastel seisukohtadel, kui neil siiamaani juba päris tükk aega olnud ja see äh, peegeldub ka nõukogu arvamuses. proua Tšoori, palun. tahaksin paluda teil mõelda nende muudatusettepanekute üle, mida me esitasime koos kolleegidega, need puudutavad kolme teemat esiteks äh, soovitaksime äh, tugevdada nende ametkondade sõltumatust ja nende ametkondade esindatavust ja tahaksime, et ka parlamendi järelevalvepädevus jääb nende ametkondade kohta tugevaks. nüüd käsitlen seda deta detailsemalt ja kirjeldan ka meie muudatusettepanekuid ühe asutuse puhul tahaksime me näha seda, et äh, oleks tugevdatud teatud äh, liikmesriikide esindatus äh, juhatuses, haldusnõukogus, et oleksid seal esindajad nii vanadest kui uutest liikmesriikidest ja mis puudutab sõltumatust, siis äh, kuna komisjoni pädevuses on selle nõukogu heakskiitmine, siis äh, ei ole mingit vajadust, et komisjon samuti selles äh, nõukogus esindatud oleks. ja see tugevdaks ka nende ametkondade sõltumatust. ja mis puudutab Euroopa Parlamendi rolli, siis äh, meie tahaksime et ähm, ka meie saaksime oma sõna öelda, kui määratakse ametisse apellatsioonikogu äh, liikmeid. nüüd tahaksin rääkida süsteemsete riskide nõukogust äh, ja ma mainisin seda teemat ka, kui härra Trichet eile siin oli. esialgne ettepanek äh, ei olnud väga konkreetne äh, selle juhtnõukogu koosseisu osas. meiepoolne ettepanek oleks öelda väga selgelt välja, et esindajad nii Eurotsoonist kui Eurotsoonist väljaspoolt peaksid selles juhtnõukogus olema. tahaksime ka näha et Euroopa Keskpank ja rahvuslikud keskpangad oleksid äh, nende ametkondade tegevuste adressaadid. Nende ametite olulised kohustused peaksid olema sõnastatud niimoodi, et äh, nendest ei tekiks äh, väga suurt halduskoormust pankadele. aitäh! aitäh, jätan raportöörid lõppu nii et nüüd annan sõna härra Pitellale. Grazie Presidente, considerando che ormai è in atto il suur tänu, võttes arvesse, et praegusel hetkel eh, on mm, tihen-, vaja tihendada eh, koostööd parlamendi ja nõukogu vahel, siis on vaja Eh, on vaja toetada seda võimalikku koostööd. samas me ei tohi ka järgelda mitte ühtegi sentimeetrit. kui me astume sammukese tagasi, siis eh, peame selgitama oma valijatele, kes ei saa aru, mikspärast Euroopa Parlament eh, jääb sellisele nõrgale seisukohale lühidalt. peatükid, kus on esitatud üheksakümmend muudatusettepanekut, on järgmised. Eh, komitoloogia, delegatsioonimeetod, eh, neil on eesmärgiks see, et Euroopa Komisjonil on õigus parandusi teha, eriti tehnilistes aspektides tuleb äh, neil ka äh, välja, välja töötada, millised on võimalikud äh, süsteemsed riskid ja lahendused peavad olema siduvad et anda õiguslik täpsus eh, neile otsustele, mille need ametid langetavad. sellepärast peab see asutus kohe kindlasti kõik eh, järjepidevust segavad faktorid eh, kõrvaldama ja nüüd muudatusettepanekud kakskümmend üks, kakskümmend kaks ja edasi, me soovime seal tagada suuremate investorite kaitset ja me peame hoolitsema selle eest, et investor oleks tõesti tähelepanu keskmes. siis veel huvigrupid, huvigruppide e te, huvigrupid kui sellised tuleb defineerida ja nende käest peab tõesti ka nõu alati küsima. siis veel üks asi. kaitseklauslel, selle kohta olen juba väga palju sõna võtnud ja öelnud, et eelarveriskid on suured. on erinevaid tõlgendusi ja me peame hoolitsema selle eest, et asutuse tegevust ei halvataks. ning lõpetuseks tahaksin meenutada veel seda, et meil tuleb tagada ka derivaatide valdkonnas äh, turvalisus ja ma arvan, et see ülesanne tuleb esmale üle kanda. aitäh! Elisa Ferreira, palun. tänan, proua eesistuja. mul on kaht tüüpi küsimust. on väga oluline, et erinevad plokid leiaks kajastust. mina kui raportöör mm, piiriüleste panganduskriisi lahendus, sooviksin, et härra Margaiu võtaks mõningad minupoolsed eh, muudatusettepanekud vastu. peame looma eh, spetsiaalse institutsiooni süsteemsete riskide nõukogu jaoks. kuid samas eh, seda moodus vivendit peaks laiendama teistele, teistele eriti puudutab see äh, piiriüleste üksuste küsimusi. me ei saa neid kolme süsteemi pidevalt äh, lahus hoida. teiseks, ma olen nõus äh, sellega, kuidas see fond on üles ehitatud, kuid samas detailid võivad osutuda keerukateks. ma arvan, et see fond on mõistlik mõistlik on see, et tööstus on see, mis võtab vastutuse oma riskide eest enda peale. kuid samas, kus äh, see äh, asuks, kas Euroopa pangandusautoriteet äh, looks omapoolse task force'i? teiseks, selle fondi eesmärk on, kas selle eesmärk on kaitsta süsteemi või äh, võlausaldajaid. üks asi on eh, pangade väljalunastamine, teine eh, asi on eh, kahjusid vähendada, milline on selle fondi otsene eesmärk? kolmas küsimus. kui fond sekkub süsteemsesse panka, süsteemse panga tegevusse, siis eh, me peame mõtlema, millist eh, õigusloomelist eh, aspekti kasutada sel puhul. me peaks liikuma suurema harmoneerimise suunas, kuid mis puudutab õigusloomelist tegevust, siis sellega seoses on mul kahtlus, millele ma ei suuda kuidagi vastust või lahendust leida mis puudutab aga panuseid fondi jaoks kas te olete nõus sellega, et tegu oleks riskipõhise panusega, sõltuvalt sellest, kui suure riskiga on tegu? kas eh, otsime seda, mida eh, Basilea eh, komitees on ette nähtud või üritame midagi muud teha? Hispaania puhul üritatakse luua näiteks riiklikke fonde. ning äh, need riiklikud fondid, juhul kui e-, ettevõtted on, mis on süsteemsed, siis kuidas ta näeks nende panust, milline oleks äh, oleks nende panus riiklikesse fondidesse ja selle riiklike päästmisfondide äh, suhestumine globaalse fondiga. ning lõpetuseks ma arvan, et me peame olema ambitsioonikad, kui me soovime Euroopa turgu, siis meil oleks vaja midagi eh, selle sarnast luua. ei tohiks eh, jääda siiski ainult detailide juurde, ma sooviksin ka globaalsemat arvamust teada. Kay Swinburne. Kay Swinburne, palun. suur aitäh, proua esimees meie nagu paljud teised fraktsioonid oleme üritanud järjepidevalt eh, käituda erineva kolme erineva järelevalveasutusega ja e SRB-ga ja need muudatusettepanekud, mille meie oleme esitanud, on kõik ka sellele vastavuses. kas me tahaksime, et komisjon raportööride kaudu üritaks äh, säilitada neid ühiseid jooni nende asutuste vahel ka järgmistes etappides, sest et ma näen, et need asjad võivad hakata hargnema. Äh, konservatiivid täielikult äh, toetavad nende uute järelevalveasutuste loomist ja e SRB loomist ja me toetame ka ühtse reeglistiku väljatöötamist ja vastuvõtmist, aga arvestades seda, milline on graafik nende otsuste jaoks ja selle graafiku rakendamine peaks algama aasta kaks tuhat üksteist alguses, näeme me ka, et kuidas oleks mõttekas jätta need raportid ja need sellest tulenevad asutused nii lihtsaks kui võimalik. ma näen ka kahte peamist takistust, mis tuleb ületada. nagu ma eelnevalt teistel kuulamistel olen maininud, siis eh, resolutsioonifondil võib olla äh, Äh, kasu tulevikus, aga ilma tasuvusuuringut äh, aeglustab see protsessi märgatavalt. sellise fondi loomine, kus on mitusada miljardit eurot, see ei juhtu kiiresti. teiseks äh, reguleerijate hulgas on konsensus, et kõige parem on asju rakendada koha peal liikmesriigi reguleerijate kaudu ja hetkel on ka nendel kogu ekspertiis ja tööjõud. tundub ennetav anda peamised järelevalve rollid Euroopa järelevalveasutustel kohe. me tõesti toetame seega seda mõtet, mida Peeter Skinner täna tõstatas, et evolutsioon, mitte revolutsioon eh,, äh, ehitamine, et järelevalveasutused kõigepealt üles eh,, laseme neil toime tulla oma tegevusraskustega, enne kui me anname neile suuremaid vastutusi. eelmisel nädalal Troika kohtumisel pöördus üks minu kolleeg ümber ja ütles mulle, et konservatiivid ECR äh, on uue tähenduse saanud äh, Euroopa Nõukogu esindajad, European Council Representatives. Äh, ma kordan seda kommentaari, sest et tegelikult oleks väga hea, kui me selle asja läbi suruksime esimesel lugemisel ja see, kus me hetkel oma muudatusettepanekutega oleme, see, kus on nõukogu, erineb teineteisest nii suurelt, et äh, nende kahe, äärmiselt oluline nende kahe positsiooni kokkuviimine, et me saaksime need ametid paika panna, et need äh, hakkaksid tegutsema, see on minu jaoks prioriteet ja siis võime vaadata neile edasiste pädevuste andmist, äh, kui see äh, asjakohaseks muutub. me peaksime tegema endast kõik oleneva, et see esimesel lugemisel läbi suruda. jah, ja järgmiseks härra Klute. jaa, danke schön, ich bin's nicht shadow jah, suur tänu, ma ei ole variraportöör, Toomas Hendel on variraportöör, aga ta ei saanud täna siia tulla. ja palus mind, et ma tema asemel paar märkust teeksin, mida ma siis nüüd ka teen. meie muudatusettepanekud nõuavad kodanikuühiskonna suuremat kaasamist järelevalveasutusse muudatusettepanekutesse ja ma olen muudatusettepanekuid ka selle kohta teinud ja võib-olla oleks vaja kaasata ka sõltumatuid teadlasi selleks, et seda pangandussüsteemi natukene lõhustada, sellepärast et siiamaani mitte keegi ei suutnud panganduskriisi ette näha või ka ette ennustada. peale selle oleks vaja tugevdada ka parlamendi kontrolli. meie eesmärgid äh, mida raportöör on välja toonud, on sellised, mida saavad ka meie, mida saame ka meie toetada. ja meil tuleb kaasata veel ka keskpank sellesse süsteemi. siis veel põhimõttelised küsimused, äh, ametkondade struktuur nimelt me oleme teinud ettepanekuid ja küsinud, kas tõesti need asutused peavad olema kolmes erinevas kohas. ja me toetame Sven Kiiguldi ettepanekut, et järelevalveasutustel peab olema võimalus äh, äh, ohtlikke või roiskunud tooteid keelata. kolleeg Lamberts paar koosolekut tagasi tuli ka juba selle ettepanekuga välja ja me toetame seda ja me leiame, et teatud finantstooted tuleks keelustada. näiteks riskitehingute vahetuslepingute puhul, need tuleks kohe kindlasti ära keelustada ja peale selle tuleks panna sisse ka finantstehingute maks. siis see on kõik, mida mul paluti teile edasi öelda, suur tänu! Right uh,, I am not nüüd siis annan jälle sõna raportööridele, nii et need, kes sõna võtta soovivad, palun andke mulle märku. tean, et Antolin tahab sõna ja tundub, et kõik tahavad sõna saada, aga kõigepealt Antolin. tänan, ma tänan teid selle eest, et ma kõigepealt sõna sain, sest äh, mul ei ole eriti mingeid kommentaare teha, sest äh, ühtegi otsest küsimust mulle ei esitatud ja ma tahaksin kasutada juhust selleks, et äh, rääkida kui muudatusettepanekute esitaja, seni ei ole mul seda võimalust veel olnud. ma olen esitanud muudatusettepanekud kõikidele raportitele, ma arvan, et kõik raportid lähevad kaugemale, kui komisjon seda oma esialgses versioonis tegi. esitasin oma heale sõbrale Garcia Margallo raportile, kes on minu hea sõber, kes on teinud suurepärase raporti, ma tahtsin öelda, et mulle väga meeldib muusika ja ma arvan, et äh, sõnu sellel laulul peaks pisut parandama, meil on vaja pisut artikuleeritumat ja pisut ühtsemat teksti peaks äh, olema aluseks poliitilise dialoogi pidamiseks, mida peame pidama äh, nõukoguga. parlamendi seisukoht peab olema tugev ning sooviksin kõigepealt et, et rahanduslik jätkusuutlikkus oleks selgelt välja toodud ühe eh, eesmärgina eh, finantsjärelevalve eh, te teostamisel. me peame rääkima ka stabiilsusest pikas perspektiivis, samuti legaalsest konkurentsist, hinna stabiilsusest ja muust ma arvan, et see peaks olema ühisnimetaja meie eesmärkide juures. teiseks, me peaksime arutama seda, mida eh, tähendab Euroopa Finantsjärelevalveamet. me ei peaks olema siin, olema siin eriti eh, lihtsakoelised. me teame, need eh, finantsettevõtted peavad olema kontrollitud ka riiklikul tasandil. me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas peab toimima jälgimine Euroopa tasandil. mina igal juhul leian seda, et mitte ükski eh, finantsinstitutsioon peaks jääma allapoole Euroopa standardidest nii et me peame selgelt äh, piirmäära välja töötama, äh, alammäära välja töötama, et äh, kõik standardid vastaksid Euroopa normidele ja tekiks ühtne Euroopa ruum. samuti on veel üks selline aspekt, mis on minu jaoks väga oluline, mis tähendaks seda, et me ei tegi, tegutsesin ainult tehnilisel tasandil. Basilea põhimõtetes panga järelevalve kohta on öeldud, et see tähendab see tähendab ähm, äh, seaduslikke küsimusi, kuid see tähendab ka, ähm, see tähendab ka äh, likviidsust ja turvalisust. süsteemsed äh, riskid ja piiriülesed riskid on samuti olulised aspektid, mida peaks arvesse võtma. Mm. see peaks samuti olema osa Euroopa äh, järelevalvest. see peaks olema efektiivne ja sisutihe. sisutihe, see peaks tähendama seda, et mida see single rule book tegelikult tähendab, põhimõtteliselt on see ju ühtne instruktsioonide dok-, sisaldav dokument, seda pole keegi defineerinud, meie kui parlament peaksime suutma siiski defineerida, sest me defineerime omaenda pädevusi, me peame tegelema sellega, mis on meie õigusloomelise tegevuse eesmärgiks ning mis peaks olema lihtsalt äh, täidesaadvaks elemendiks me ei ürita defineerida ainult single rulebooki, vaid äh, peaksime looma ka pädevuskataloogi äh, mm, finantsjärelevalve ameti kohta. see on väga oluline, sest, äh, sest peaks olema võimalik sellel ametil defineerida oma pädevusi, oma tegevust. me peaksime selle küsimuse võimalikult kiiresti lahendama, samuti ma leian, et, et, et autoriteetsed organid peavad olema võimalikult tugevad ja iseseisvad ning järelevalvestandardid tuleks meie poolt vastu võtta, nagu seda on vastu võetud liikmesriikide poolt. Need on, see on üks küsimusest, mille me peaksime minu meelest lahendama. minu meelest äh, peaks olema tegu avatuma protsessiga. seal peaks olema erinevad asjast huvitatud osapooled kaasatud. ma ei taha pikalt rääkida. on äh, veel üks oluline küsimus otsene järelevalve ja fond. mind see otsene järelevalve ei peluta. see peaks tõesti olema otsene eh, ja see peaks toimuma konkreetselt, konkreetsete üksuste poolt Euroopa Liidust. me peaksime samas mõtlema, et kuhu me sooviksime paigutada seda, kas äh, kas me tahame suuremaid pangandusüksusi kontrollida, kes moodustavad nelikümmend protsenti pangandusturust. peaksime mõtlema selle peale, põhiline küsimus on sellest, eh, kas, ehm, kui tahame, et suuremad pangad oleks eh, selle järelevalvesüsteemi aluseks, siis me võime selle peale mõelda, kuid eh, samas ma arvan, et G kahekümne tippkohtumisel räägiti Eh, olulisematest piiriülestest pangandusüksustest. oleks vaja, kui me selle küsimusega tegeleks, see eh, tugevdaks meie seisukohti multilateraalsel tasandil. kui me sellega ei tegeleks, siis me peaks eh, vaatama, kuidas sellega hakkama saada teiste meetoditega ning teiseks peaks mõtlema selle peale, millised pangandusüksused peaks sellega tegelema. see peaks olema võib-olla võib Eh, siis eh, tegelema nii-öelda hulgipangandussektor. ja nagu ütles Elisa Ferreira, risk on, seisneb selles, kui me sellele keskendub ainult teatud üks eh, osa panganduse üksustest ja me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas see kõik käib kokku riski, süsteemse riskinõukoguga ja nii edasi tegu on teemaga, mis minu meelest äh, väärib äh, ülevaatamist. kuid nagu ütles härra Garcia Margallo, äh, kuid härra Garcia Margallo on väga kogenud raportöör ja ma loodan, et et kui me hääletama hakkame, siis me oleme suutnud küsimustele, paljudele küsimustele vastused leida. Uh, aitäh! annan härra Maiko Margaiole nüüd võimaluse Muy brevemente a todos y cada uno de los que han intervenido, empezando por el señor. alustan härra Skinnerist. täiesti selge on see, et eh, meie konservatiividena ees, e, e, eelistame pidevat arengut ja revolutsiooni. ma rääkisin ühe eh, Suurbritannia esindajaga tema ütles, et sõbrana on see idee hiilgav mõte eh, Suurbritannia valitsuse esindajana, ta ütles, eh, peab ootama, küsisin, kui kaua ta ütles järgmise kriisini. olemasolevad andmed ei ole, eh, siin on räägitud andmetest, need, meie andmed ei lange kokku nendega, mis minul on. minul olemasolevad andmed on teistsugused. näiteks, eh, eh, näiteks eh, kindlustusfirmade kaotused on olnud kuuendik pankade omadest. nii et dimensioonid on palju väiksemad olnud kindlustuse puhul kui pankade puhul. nüüd sektoripõhised andmed ütlevad, et süsteemne risk. Need, kelle kokkuvõttes räägiti monolaineritest ja ma võin teile andma nimed ja andmed teisel puhul proua Ford ütleb, et nemad ja järgivad nõukogu seisukohti. selge on see, et nõukogu on lahjendanud komisjoni ettepanekut, komisjoni ettepanek on La Rosieri raportit lahjendanud. La Rosier ütles, et ta ei läinud kaugemale, sest ta oli kindel, et tema ettepanekud ei lähe läbi. kuid nõukogu üritab Euroopa eh, vastava ameti pädevusi vähendada. et üks liikmesriik eh, saaks pöörduda teiste liikmesriikide poole nõukogus, kui ta arvab, et teatud eh, iga otsus mõjutab eelarvepakti. nagu ütles härra Losier, keegi peab tema rongipileti kinni maksma härra Höckmark räägib sellest, mida me kriisist oleme õppinud. ning La Rosieri raportis on seda kaks näidet toodud ja Turner Reviews, samuti Turner Reviews tõi näiteks Iiri ja Lehman Brothersi juhtumi. kindlustusettevõtted äh, kasutavad teisi näiteid Is, Islandi, mitte Iiri näidet härra, Sõnar ütleb, et on ainult kaks lahendust. kas anname rohkem pädevusi ehm, vastuvõtja riigile, mis tähendab seda, et ta võib keelata ära kapitali rekvisiite, mis võib tähendada seda, et Euroopa pass kaob ära ning finants, Euroopa finantsteenuste turg samuti Euroopa vastutav amet on kahe, töötab kahes osas, millest ühes osas võib Euroopa keelata näiteks üle eh, järelvaatajate vahelise kokkuleppe või anname Euroopa Pangandusametile eh, siduva, eh, siduva vahendaja rolli ning samuti ka kohustuslikke otsuseid vastu võtta ning veel üks äh, tsitaat. Orwell ütles, et mõned on võrdsed, kõik oleme võrdsed, mõned on võrdsemad. reaalsus näitab, et on selliseid finantsinstitutsioone, mida peab äh, kindlasti aitama, nagu Lehmani puhul nägime, sest nende pankrot viib süsteemi kaosesse, toob kaasa tõelise kriisi, mis toob kaasa ka tööpuuduse suurenemise, nagu nägime kuid küsimus on siis selles, et kes on see, kes otsustab, et kes selle kinni maksab, kes kontrollib. mina ütlen, et juhul, kui keegi peab pangandus, pankade juhatust kontrollima, siis see peaks olema eh, riigiülene autoriteet või amet, mm, eh, kes on sektorile võimalikult lähedal seisev me oleme näinud, kuidas Suurbritannia reageeris Islandi kriisi puhul ning eh, mulle on, mulle öeldi seda, et kui me anname järelevalve eh, vastutuse neile institutsioonidele, siis on vaja kriteeriumeid, kriteeriumid on olemas. oluline on risk, mitte dimensioon, mitte piiriülene aspekt. praegusel hetkel äh, kriteeriumeid on vähe, nagu siin Sanchez Presedo ütles. muide, Briti variraportöör, et ütles, kui me oleks riigiüleselt äh, jälginud seda, mis pankades toimub, siis kriisi poleks toimunud. nii et kes kinni maksab? ütleme, et äh, nagu eh, nagu ütleb Obama, et, et tavainimene ei maksaks pankade vigu kinni seda ütleb ka kakskümmend kakskümmend strateegia, kes ütleb, et eh, finantssektor peaks eh, olema esimesena vastutav eh, toimunud, tekkinud kahjudest. teiseks oleks võlakirjade väljaandmine. räägime võlakirjade emiteerimisest. alguses öeldi, et see on praegu vara, lõpuks on liialt, praegu on hiljalt hilja selleks, et, et fondi luua praegusel hetkel on olukord igatahes väga murettekitav. proua Lulling räägib kvalifitseeritud enamusest üks riik, üks hääl, sellest me võime rääkida. mina isiklikult toetan üks eh, inimene, üks hääl. ma ei tea, kas see on väga realistlik, kui eh, maksumaksjad peavad äh, kinni maksma riikide, riikide vahelised kokkulepped maksevoogude eh, või muude koha pealt. samuti olen täiesti valmis ka ähm, safeguard clause'i kasutamiseks, kui seda vaja peaks olema, kui soovitakse, et liikmesriigid oleks need, kes äh, otsused langetavad, siis see liikmesriik, kes seda nõuab, see peaks mitte saama hääletada. ma olen kindel, et mõned on minu poolt ja teised vihkavad mind igavesti. proua Kiiar, ma olen täiesti nõus põhimõtetega, e, uued ja vanad põhimõtted, me peame hakkama terminoloogiat vahenda-, muutma, sest kõik riigid, välja arvatud mõned erandid, soovivad euroga liituda. teiseks, iseseisvus, jah, loomulikult eh, Lissaboni leppe piirides. kui eh, komisjon midagi teeb, siis sellepärast, et eh, seda nõuab talt leping. samas peaks tegema kõik selleks, et parlamendi rollis meil on väga raske kokku leppida me oleme siin teinud nii-öelda iludusvõitluse, võistluse, meil on selles väga lühike nimekiri ja vaatame seal, kes on selle teemaga kõige eh, rohkem seotud. härra Pidele, ma olen nõus eh, teie eh, arvamusega, on ainult kaks võimalust teha parlamendis raportit. me peame ära arvama seda, mis nõukogule meeldib, selleks et painduda nende otsuste ees ja jõuda lihtsa kokkuleppeni, mis võib tähendada kiiresti Schumanni medali saamist või siis eh, üritada uute lahenduste leidmiseni, mis eh, valgustaks seda, mis toimub. nõukogu areneb kahekümne kahekümne strateegia puhul ütles nõukogu, et peame kutsuma üles eh, finantssektorit selleks, et nad oma vigadest ise vastutaks ja kinni maksaks need. seda nad kolm kuud tagasi ei öelnud me peame ambitsioonikamad ettepanekud tegema, peame võimalikult äh, su-, äh, ambitsioonikalt minema lepituskomisjoni, siis me saame ka nõudmisi esitada, sest äh, see teine on palju lihtsam, nagu ütles üks kindral kunagi, rahu on alati võimalik, piisab allaandmisest. kui me alla ei anna, siis toimuvad vaidlused, joome kohvi ja tuleme nõukogusse, tuleme tagasi siia. proua Ferreira ta on minu ambitsiooniga rahul, aitäh, mina olen ka tema ambitsioonidega rahul ning äh, ta küsib, äh, millised kriteeriumid on äh, välja mõeldud süsteemsete riskide nõukogu jaoks, neid on väga palju, need on rahvusvahelised. Te räägib panustamisest, kokkuvõttes on asi selles, et maksumaksja peaks kõige vähem äh, Äh, maksma äh, selle eest, et äh, teatud institutsioonid on teinud suuri vigu. proua Seibur, ärge kartke, raportöörid, teeme koostööd, vähemalt mina kavatsen seda kindlasti teha. ja mis puudutab revol-, realismi evolutsiooni ja nii edasi, kui me siin Lamfalussi raportit arutasime, siis parlament pidi oma õigusloomelistest pädevustest loobuma, sest tavapärane õigusloomeline menetlus oli liialt aeglane, et kohaneda nii eh, kiiresti eh, muutuva maailmaga, nagu seda on finantsmaailm. tulemus on see, et otsused on langetanud komisjon ja nõukogu parlament mitte kunagi. sellepärast, et me oma pädevused loobisime, oli meil siseturu volinik, kes iga kord, kui me talle ütlesime, et tuleb teatud tooteid reguleerida, eh, näiteks riskifonde ja teadussektoreid või et oli vaja eh, samuti ka, oli samuti kasutusele võtta safeguard clause'id. ta ütles meile iga kord, et seda pole võimalik teha, et see oleks liialt vara, et see oli utoopiline mõte ja juhtus see, mis juhtus. jumal tänatud, praegu tundub, praegune volinik eh, on palju rohkem eh, minuga ühel lainel, see on mul hea meel. härra Klut-, Äh, ma olen täiesti nõus sellega, mis te äh, lokaliseerimisest räägite ja meil on vaja suuremat efektiivsust. Äh, kõik institutsioonid peavad olema kohal, ühes kohas ja neil peab olema sama töötajaskond ning nad peavad alluma ühele juhatajale. meie nõudsime sektorite ühendamist, meile öeldi, et see on täielik jama, me vaatame, vaatame nüüd, mis Kreekas toimus, öeldakse, et valitsus äh, Eh, et eh, valitsuse, ainult valitsusepoolne kontroll, järelevalve ei eh, ole efektiivne. ma olen Sanchez Presedo, ma olen jätkusuutlikkusega nõus, ma olen valmis seda artiklit kindlasti lisama sellesse raporti, kuidas see hakkab kõik, see järelevalvesüsteem hakkab rääk-, toimima, kui te süsteemsete riskide nõukogus töötate, siis te töötate nii-öelda delegaadina ja te teete koostööd liikmesriikide ja Euroopa Liiduga, mudel on konkurentsimudeli aluseks kujundatud ja mis puudutab turvalisust, siis ma olen ka täiesti nõus, ühtne Euroopa dokument, ma olen täiesti nõus sellega, kuid ma ei äh, saa sellest aru, see on kokkuvõttes minu kokkuvõttev mõte, et me oleme selle fragment, normatiivide osas fragmenteerimise lõpetamise poolt ja samas me soovime järelevalve valdkonnas fragmenteeritumist ja killustatud süsteemi eh, jätkamiseks. me arvan, et normatiivselt me peame toimima samamoodi kui järelevalve puhul. me ei saa lubada, et et kakskümmend seitse liikmesriiki oma kapriise läbi suruvad ja mina Eh, mina eelistan kapriiside puhul seda äh, maja siin, mida belglased kutsuvad jumalate kapriisiks. aitäh, tõesti, öelda on palju, järgmisena on sõna Svenile. Well uh,, after hours and hours of pärast äh, tundide pikkust diskussiooni täna hakkavad isegi parlamendiliikmed väsima. mõned nõukogu esindajad on juba lahkunud. teised, ma näen, on ikka veel siin ma ei räägi mitte teist. seetõttu ma tõesti ei tea, kui palju mul on mõtet kommenteerida, aga jaa, Silvi ei taha eriti palju kommentaare. esimene kommentaar on proua Lüllingule, kes väitis, et on suur erinevus hääletusprotseduuride osas, mis puudutas muudatusettepanekut sada kolmkümmend pangandusjärelevalve koha pealt ja et võib tekkida suurem erinevus Peter Skinneri ja minu raporti vahel ühelt poolt ja härra Margaio raporti vahel teiselt poolt. minu arvates on see erinevus tõesti väike, nii et meile ei tundu, et siit võiks suurem lõhe tekkida, aga me peame seda veel arutama. olen nõus päris paljuga sellest, mida on öeldud. enamik sellest, mida ütles härra Pitella, ilma seda kirjalikult nägemata tundub see mulle täiesti arutatav, see suund. eriti, mis puudutab seda otsest järelevalvet vastavate kesksete üksuste üle, see on vastuses sellega, mida me nagunii ette nägime. ma arvan, et see võtmediskussioon, mis meil nüüd tuleb, puudutab seda, kui nõudlikud peaksid need raportid olema. ja see on ilmselt ka see peamine debatt, mis saab aset leidma mõne detailide koha pealt ja seal ütleksin, et Äh, üldine joon peaks olema, et ei pea, et me ei lasku sügavuti asjadesse, mis äh, võib osutuda vastuoluliseks ja seetõttu selle protsessi edasi lükata. see ei ole see, millisena ma parlamendi rolli praeguses etapis näen. praeguses olukorras ei ole parlamendi rolliks vaadata nõukogu poole ja pöörduda finantsasutuste, pankade, rahandusministrite poole, küsida, kus nemad need on. kui see, see lahendus, mis siit protsessist välja tuleb, peab võtma arvesse kogemusi, mis on saadud nüüd kriisist ja see peab olema lahendus nendele nõrkustele, mis nüüd välja on tulnud ja kui me saame tugevaid märke sellest, et parem oleks panna need järelevalveasutused samasse kohta, siis me peaksime seda tegema. kui me saame tugevaid sõnumeid, et on äh, teatavad äh, äh, osapooled, kes peaksid olema nii-öelda juhtjärelevalved Euroopa tasandil, siis peaksime me seda tegema. on selge, et järelevalveasutustel saab, saavad olla tugevad pädevused ainult siis, kui äh, neil on olemas ka rahaline toetus selleks, proua Wortmann Kool tõstatas siin väga tugeva küsimuse selle koha pealt. peaks looma ka fondi selleks, et äh, ka tegelike pädevuste euro, Euroopa tasandile toomine oleks võimalik nendes kohtades, kus see on vajalik ei ole, ei saa öelda lihtsalt nii lihtsalt, et äh, paneme siia sisse ainult need asjad, mille osas saab kerge kokkulepe esimesel lugemisel, parlament peab siiski oma rolli tõsiselt võtma. aja säästmiseks ei hakka ma nüüd loetlema kõiki muudatusettepanekuid, mida ma variraportöörina teistele raportitele esitasin, need jõuavad teie ette päris varsti ja saame seda siis arutada koostöömeeles, sest äh, nüüd on päris palju muudatusettepanekuid siia kokku toodud ja kõigil raportööril on suur vastutus teha nüüd sama head koostööd kui varem, et kindlustada, et eh, meil oleks hea esimene hääletus, see on, eh, see esimene hääletamine siin komisjonis, selle poole me peaksime just püüdlema, et siin tuleks suur konsensus, eh, selle asemel, et juba mõelda selle üle, milline on tulemus äh, läbirääkimistel. aitäh, Peeter, palun. suur aitäh. proua Wortmann Kool äh, iseloomustas seda äh, niimoodi, et minu arvates oli see küll kahetsusväärne. rahvuslikult mina britina Äh, leian, et äh, oli tõesti kahetsusväärne, et ta ei lugenud raportit, selliseid asju ütles ja minu arvates tema märkused seetõttu ka ei tabanud märki. me oleme toonud siia sisse muudatuse, et äh, rahanduslike kohustuse osas toonud, toonud kõrgemale osapoolte osaluse sellele tasandile, kus ta oleks pidanud olema. oleme suurendanud ametkondade ambitsioone, kuigi me oleme erinõul selle koha pealt, kuidas seda ajastada, oleme Äh, suurendanud ametkondade pädevusi, äh, ühine komitee, et äh, tuua tasakaalu meie edasistele sammudele. siin on palju rohkem ühisusi sellega, kui on hetkel nõukogu tekstis, see on komisjon pluss parlamendi arvamus ja lõppkokkuvõttes on siin ju tegemist parlamendi tekstiga, seetõttu on minu arvates äärmiselt oluline see tasakaal õigeks saada arvesse võtmata äh, siin ambitsioon, loogikat, reaalsust. Äh, võib-olla praegu ei ole see õige hetk, kuidas saavutada need täpsed valemid, et äh, seal fondis oleks järgmise kuue-seitsme kuu jooksul see raha olemas, tahaksin tõesti näha, kas see on tegelikult ka saavutatav esimeseks jaanuariks või me kasutame oma poliitilise kapitali kaalu selleks, et kitsalt paika panna äh, Oh, see, kas me kukume läbi või meid saavutab edu. Äh, läbirääkimistes nõukoguga selle osas, selles osas, mida me peame saavutama. minu arvates siin raportis on palju rohkem asju kui lihtsalt see, nii et mulle tundub, et kui me selle hetke sisu osas ehk kokkuleppele ei jõua, on asju, mille osas äh, me oleme ühel nõul äh, sellistes kohtades, kus me tõesti peaksime tegutsema kas see, minu arust me peaksime vaidlema selle üle kas, kas viis protsenti Euroopa Liidu SKP-st saaks, peaks saama esimeseks jaanuariks äh, valmis selle jaoks. Äh, ja need numbrid ilmselt ka ei ole kõik täpsed ja paigas. Äh, et, et kindlustus ja pensioni ametkonnade poolt kasutusel olevad varad ei ole ju üldsegi nii suured kui pankade varad. ja need on ainult ülejäägid ja kõik, kes seda üle, seda kindlustuse debatti on kuulnud, siis nad teavad, et need ei ole sellised kättesaadavad rahad. selles mõttes, et vaielda selle mudeli osas peaksime mõtlema, kas me peaksime liiga palju oma kapitali kulutama selle punkti üle vaieldes nõukoguga no, nii et ma teeksin ettepaneku tulla tagasi nende valdkondade juurde, kus meil on väga tugevad äh, positsioonid. Äh, majandusliku behavioristina olen nõus ka selle moraalse ohu küsimuses. ma leian tõesti, et äh, pangandusresolutsiooni fondis on olemas teatud tõde ja põhjus, aga ehk mitte siin, ehk peaksime toetama Elisa Ferrerole ja paluma temal seda protsessi uurida ta võib öelda, et te olete tõesti väga šarmantne mees, härra Garcia Margallo, aga tõesti, mõned need argumentidest minu puhul äh, mind ei veena. järgmine ja viimaseks, Silvi. ma räägin väga kiiresti, võttes ähm, arvesse, kui tohutult paljud inimesed meid siin parlamendis kuulavad, suur aitäh neile, kes on kohale jäänud. me ei taha kindlasti mitte lahjendada seda teksti, minu jaoks on see väga tähtis punkt selle parlamendi juures, ma olen tõesti nõus sellega, mida ütles Jose Manuel, ma ei arva, et kaasotsustusmenetlus, see tähendab seda, et nõukogu paneb koha paika ja parlament jookseb järgi. me peame kõik ennast liigutama, siis on võimalik ka tulemusi saavutada. sest on üks kummaline tekst, mille nõukogu sisemine loogika on ära eh, rikkunud ma olen valmis ära kuulama kõiki muudatusettepanekuid kõiki nõukogu poolseid ettepanekuid, mis on Euroopa üldises huvis, mis äh, aitab meil muutuda efektiivsemaks. samas loogika nõukogus siseselt ütleb, et minu riiklik äh, visioon on selline, siis see tähendab seda, et äh, see, sellisel puhul nõukogu ei suuda äh, Ehm, ehm, meid veenda, minu hispaania keel oli väga hea, aga ma ütlen, et käsikäes lähme me edasi hispaania keeles. loomulikult me üritame leida tasakaalu keskpankade ja avatuse vahel, loomulikult on selles osas ka erinevaid huvisid, kuid ma arvan, et tasakaal on siiski võimalik leida, me oleme kõik tublisti koostööd teinud, ma arvan, et äh, komisjonis on võib-olla pisut rohkem nüansse, kuid kindlasti me tulemuseni jõuame, aitäh! Got... suur tänu, meil on viisteist minutit veel aega, kas keegi meil soovib midagi öelda uh,? Right, thank you, thank you very much. suur tänu, ma arvan, et lõpetame selle koosoleku ja loomulikult detailid eh, jagame me laiali